tegelikult pole just minu ülesanne eh, siin eesistuja olla, seda istungit juhatada, aga praegu on siin eh, Hispaania teletiim ja seetõttu tegelik eh, juhataja ei saa praegu kohal olla. Como voluntario para no retrasar el debate, pero selleks, et aga arutelu algusega mitte viivitada, võtan juhtimise üle, kas on keegi kolleegidest, kes soovib sõna soovida? mis mure teil oli? kas te sooviksite midagi öelda, mida te soovite, ah te ei soovi, ah te ikka soovite, palun. härra president, ma tahaksin teid õnnitleda teleesinemise puhul, aga ma tahtsin ennast kirja panna avatud mikrofoni jaoks suurepärane. me kanname teid nimekirja. aga nüüd me läheme päevakorra juurde, see